on äh, edastanud parendusi äh, parlamendi poolt vastu võetud tekstidele ja vastavalt kodukorra artiklile kakssada kolmkümmend üks lõikele neli on äh, need parendused vastu võetud, kui kahekümne nelja tunni jooksul kas üks fraktsioon või vähemalt nelikümmend ähm, saadikut ei ole palunud neid ähm, hääletusele panna ja tekstid leiab ähm, plenaari mm, veebilehelt ja